J'appelle maintenant un projet de recommandation. ja nüüd äh, nõukogu otsus äh, läbivaatamine, mis puudutab Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud STÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rat-, rakendamiseks vajalike meetmete kehtestamist ja te olete usaldanud esimehele selle raporti koostamise ja annan teile nüüd aru äh, sellest, mida, millise ettepaneku teile teen, et kui loodi äh, teadusfond, siis äh, võttis ta üle Euroopa söe- ja te-, äh, teraseühenduse varad, mis äh, ulatusid kahe miljardi euroni ning ähm, korralike rahapaigutuste tõttu peaaegu igal aastal saadi umbes nelikümmend miljonit tulu. ja selle neljakümne miljoniga rahastati teadusuuringuid umbes seitsekümne kahe koma kaheksa protsendi ulatuses terase puhul ja kahekümne seitsme koma kahe protsendi ulatuses söe puhul ja te kindlasti olete märganud, et äh, intressimäärad on äh, langenud väga märkimisväärselt ja praegu äh, investeeringutest tulenev tulu on umbes kahekümne seitsmest, kahekümne, kahekümne seitsmest miljonist langenud üheksateistkümne miljoni võrra ja on umbes neliteist kuni kaheksateist miljonit ja äh, nüüd võiks ära kasutada neid vahendeid, mis meil on reservis, mida me ei ole kasutanud selleks, et äh, teadusuuringute rahastuse äh, äh, tase viia uuesti neljakümnele miljonile, kompenseerida intressidest saamata jäänud tulu. töö, mis on ära tehtud Äh, võttes arvesse neid äh, arvamusi, mida ma olen saanud äh, sektori ekspertidelt, e-, ähm, terase puhul on tegemist väga hea terase loomisega, selleks on tehtud väga palju teadusuuringuid, PROMS ja EAF PROMS on projektide nimed ja äh, ka söe puhul on samuti projekte, mõned võib-olla on üllatunud, et me üldse teeme söe osas teadusuuringuid, aga väga oluline on vähendada CO2 heidet äh, söe kasutamisel ja neil tingimustel olen arvamusel, et äh, me peaksime äh, ettepanekud pidama positiivseks ja selline on ka minu raporti kokkuvõte, teen ähm, teile ettepaneku avaldada oma arvamust nüüd selle raporti kohta. kes sooviks sõna? palun. suur aitäh, et andsite mulle sõna. mina olen variraportöör äh, kuue nimel. meie arvates tehniliselt, mis puudutab eelarve küsimust, oleme me nõus oleme nõus sellele, sellega, et äh, antaks vahendid äh, teadusfondi tegutsemiseks, kuid äh, oleme me mures poliitilistel põhjustel selle fondi kasutamise kohta ning sooviksin ühtlasi mainida, et me räägime siin kahest sektorist äh,, söe- ja terasesektorist, mis antud hetkel on väga olulises rollis. kõigepealt äh, söesektor, kuna Euroopa Liit on võtnud endale suured kohustused rahvusvahelisel tasandil äh, söe vaba majanduse poole liikumisel ning söe kasutusest loobumiseks ning Euroopa Komisjon samm liigub edasipidevalt selles suunas, seega meie arvame, et tehnoloogiad, mida siin mainitakse, mida selle rahata-, rahastatakse, eh, ei ole reaalsed lahendused eh, kliimaprobleemide lahendamiseks ning energia eh, energiaallikate äh, väljavahetamiseks. meie jaoks on tegemist väga valede lahendustega kliimamuutuste vastases võitluses ning teiseks, mis puudutab terasetööstust, siis see on antud hetkel äh, väga raskes seisus. seega arvame, et äh, protsesside parandamine ning materjalide taaskasutamine oleks üsnagi hästi kooskõlas äh, konkurentsivõime suurendamisega ning ka ringmajanduse arenguga. seega kokkuvõttes ettevõte on meie, ettepanek on meie meelest äh, hea, kuigi äh, meil on küsimusi fondi kasutamise kohta. aitäh kolleeg Silvagale. ma arvan, et eksperdid ja teadlased ja selle fondi haldurid võtavad arvesse teie märkusi. aga äh, üldiselt panen kirja, et te olete positiivselt meelestatud selle suunise osas ja kas on teisi sõnasoovijaid, neid ei ole, ma ütleks teile, et kui te soovite muudatusettepanekuid esitada, siis äh, tehke seda kolmekümnendaks jaanuariks äh, hiljemalt kella kaheteistkümneks päeval ja hääletus to toimub kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril eelarvekomisjonis ja kuu kaheteistkümnendal märtsil toimub täiskogul hääletus, ma arvan, et Strasbourgis, ütleb esimees. järgmine raport puudutab Euroopa Liidu välisrahastamisvahendite rakendamist vahekokkuvõtet äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset tulevast struktuuri. Äh, see on seotud ka järgmise finantsraamistikuga, millest rääkisime täna hommikul ja teen teile ettepaneku, et ähm, meie meelest on kahetsusväärne, et äh, Euroopa Liit on vähe äh, raha ette näinud rubriigis neli äh, mitmeaastase finantsraamistikus, et see näitab, et Euroopa Liidul ei ole suurt soovi üleilmsel tasandil tegutseda ja kahetsusväärne on see, et maksete tõttu, mida Euroopa Liidu eelarvest on tehtud Euroopa Liidu usaldusfondidesse ja Türgi pagulasrahastusse, on liidu üld, tegevuse üldine sidusus, pikaajaline kavandamine ja mõju vähenenud. ja rõhutame veel kord, et uute prioriteetide rahastamiseks tuleb kasutada uusi assigneeringuid tahaksin teile öelda ka, et ma olen veendunud, et äh, välisrahastamisvahendid pärast äh, kahe tuhande kahekümnendat aastat peavad teenima ammendava ja kõikehõlmava Euroopa Liidu üldise strateegia eesmärke e, olema ko kooskõlas Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide ja poliitilise sidudusega, olema paindlikud ja tagama poliitilise sidususe, võimaldama Euroopa Liidul riik, reageerida kiiremini muutustele ja pida, pidama kinni võetud kohustusi, andma, looma tegelikku lisaväärtust, ei tohi ähm, dubleerida Euroopa Liidu rahast, Euroopa Liidu liikmesriikide rahastust, vaja on paremat koordineerimist, suuremat tähelepanu pööramist tulemustele, muuhulgas aruandluse ja teavituse puhul ja vaja on järgida neid põhimõtteid, mille, mida täna rõhutasid meie äh, raportöörid, eelarve ühtsuse ja õigsuse põhimõtteid. ja Äh, pean vältima seda, et me ei saaks enam üldse aru, mis Euroopa Liidu eelarves on. teen ettepaneku, et välisrahastusvahendite struktuuri võiks lihtsustada äh, selleks, et äh, sellest oleks võimalik saada paremat ülevaadet, et kodanikel ja maksumaksjatel oleks võimalik sellest ülesehitusest aru saada ja oleks võimalik aru saada, milliseid poliitilisi meetmeid võetakse ja tahaksin nõuda ka seda, et Euroopa Liidu usaldusfondid integreeritakse eelarvesse paremini, et äh, suurendada läbipaistvust ja demokraatlikku äh, järelevalvet välisrahastamisvahendite üle, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile üksikajaliku teabe kõigi eraldiseisvate ümberpaigutuste ja signeeringute vabastamise kohta, et ma mõistan, et vaja on paindlikkust, aga vaja on tõesti kohe parlamendile äh, Äh, teave esitada. Need on äh, minu poolt tehtud ettepanekud ja sõna on soovinud härra Fernandes. aitäh, äh, härra esimees, olen täiesti nõus teie ettepanekutega, aga räägin meie variraportööri nimel, Ivana nimel. tema ei saa siin täna olla ja portugali keeles äh, räägin tema variraportist. kõigepealt suur tänu raportöörile tema ettepanekute eest. Ivana Maletitš on meie variraportöör ja saab nõustuda sellega, et tegemist on vahekokkuvõttega, mis puudutab Euroopa Liidu välisrahastamisvahendite kasutamist. saab konstateerida, et on tehtud edusamme kokkuvõttes äh, tuleb äh, vahendite kasutamist lugeda äh, positiivseks, ehkki ei ole lihtne selliste vahendite tõhusust niisama lihtsalt mõõta. variraportöör ütleb, et vaja oleks sõnastada konkreetsed e-, eesmärgid projektide alguses ja nende projektide rakendamise ajal tuleb nende tõhusust mõõta ja seda tuleb teha ka projektide lõppemisel edusammud puudutavad eelkõige keskkonnavaldkonda ja kliimakaitset. ja see on muidugi väga rõõmustav, et Euroopa Liit niimoodi planeeti toetab variraportöör äh, on viidanud ka lihtsustamisele ja vastavatele menetlustele, nagu ka raportöör, ja et alates kahe tuhande kahekümnendast aastast peaks lihtsustamine käima kaasas ka äh, püüdlustega saavutada erinevate vahendite või fondide paremat vastastikust mõju või fondide ja teiste finantsvahendite vahelist paremat mõju ja sidusust ning äh, tuleks tagada ka täiendavus äh, liikmesriikide eelarvetega. lisaks öeldakse, et vaja on paindlikkust selleks, et oleks võimalik kiiresti reageerida ettenägematutele sündmustele, aitäh! aitäh härra, proua Maletitšile, härra Fernandese eh, isikus. kas on veel märkusi? keegi rohkem sõna ei soovi? härra Howard, palun. aitäh, härra esimees SED fraktsiooni variraportöörina ei hakkaks üle kordama neid asju, milles osas oleme ühel nõul ja mida, millest siin on juba räägitud, aga ähm, kui on väga mitu eelarverida, siis on ka võimalus, et äh, toimub dubleerimine, et äh, raha läheb kaduma, raisatakse ära, me peame seda aeg-ajalt analüüsima ja äh, komisjoni vahekokkuvõttes tehakse järeldus, et äh, praegune äh, välisrahastusvahendid on reeglina eesmärgiga kokku sobivad, aga võib-olla oleks võimalik äh, leida paremat äh, sünergiat nende instrumentide vahel, võib-olla oleks vaja rohkem paindlikkust, et äh, kodanikud näeksid paremini, mida nende rahaga tehakse, et olulised oleksid piirid geograafiliste ja temaatiliste programmide vahel, mis tegutsevad võib-olla samas piirkonnas, nagu näiteks Euroopa Liidu Arengufond, ja ko-, ja arengukoostöö instrument, mis kohati kattuvad, neil on samad eesmärgid, see on välja toodud ka Euroopa Komisjoni arengufondi vahekokkuvõttes ja ei komisjoni vahekokkuvõttes ei tehta mingeid ettepanekuid selle kohta, et kuidas sünergiat ja tõhusust võiks praktikas saavutada. nii et selliste läbivaatamiste eh, tegemise eesmärk oleks eh, ju mitte pidada neid mm, pikki arutelusid siin, vaid eh, ma ootan kavasid selle kohta, kuidas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat tõesti jõuda suurema sünergiani. Ehm, paindlikkust soovitatakse, aga meie sooviks vältida seda, et arenguvahendeid kasutatakse ära turvalisusega seotud teemadele. eelmise aasta Äh, paranduseelarves oli seitse koma kolm miljonit ette nähtud äh, stabiilsus ja äh, rahu edendamise instrumendile, mis tuli eel- äh,, arengufondist. minu komisjon oli selle vastu eelmisel aastal, oleme selle vastu ka sel aastal, sest et kohati väga lihtsalt tihti öeldakse ja täna hommikul oli ka juttu sellest, et Euroopa Liidul on väga palju tegevusvaldkondi, uusi tegevusvaldkondi ja nendeks on vaja uusi vahendeid. ja arenguprobleemid on tihti konfliktide põhjuseks, nii et arengurahasid ei tohiks äh, turvalisuse mm, parandamiseks äh, ümber suunata. Äh, komisjon on rääkinud ka uutest prioriteetidest, me loodame, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat õnnestub meil rohkem äh, keskenduda peamistele Euroopa väärtustele, mis peaksid olema ka üleilmsed väärtused, eriti tuleks äh, rõhutada äh, meetmeid, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust arenguriikides, nagu näiteks seksuaalsed ja reproduktiivtervise õigused, Äh, pereplaneerimine, need ei ole mitte asjad, mida, mida meile meeldiks näha, vaid need on väga olulised arenguasjad ja pra, äh, praegu äh, Donald Trumpi seadus, mis ei võimalda USA vabaühendustel neid teemasid rahastada, just on vastuolus nende mm, eesmärkidega praegu on küsimus selles, et kas äh, raha, mis programmidele ette on nähtud, tõesti ka kulub nende eesmärkide saavutamisel. ja komisjon oma vahearandus on äh, teinud, on arvanud, et äh, on võimalus olukorda parandada, et seda on selles raportis endas välja toodud. aitäh, kas keegi soovib veel sõna, keegi ei soovi? Äh, võtsin teadmiseks äh, proua Maletitši ja härra Howardi poolt öeldu. ma arvan, et Euroopa Arengufond äh, tuleks tõesti viia Euroopa Liidu eelarve osaks, selleks et Euroopa Liidu poliitika oleks paremini arusaadav mm, Äh, teiseks ähm, veebruariks kella kuueteistkümneks tuleb esitada muudatusettepanekud ja siis kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril toimub hääletus eelarvekomisjonis ja äh, hääletus ähm, väliskomisjonis toimub kaheksandal märtsil. ja nüüd tegeleme arengukoostöö rahanda-, rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamisega arvan, mm, vastutav komisjon on äh, arengukomisjon ja meie kolleeg äh, härra Tarand äh, saab sõna, kuna härra Soleed ei ole kohal. härra Tarand on valmis meile sellest teemast rääkima. Teil on sõna, palun. Uh, aitäh, esimees Jordi Solee nimel. teda ei ole kohal. ta ei ole vangis, äh, ta jäi nüüd haigeks ja ma esindan teda arengu- ja koostööpoliitika on Euroopa välispoliitika ja teenistuse üks kõige tähtsamaid tegevusvaldkondi. Euroopa Liit soovib jääda juhtrolli üleilmsel areenil ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleks peatükk nelja all väga palju paindlikkust. siiamaani viimased arengud on näidanud, kui piiratud meie tegevus on olnud. humanitaarabimeetmed ja arenguabifondid on väga head äh, selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja on äh, ka leidnud positiivset rakendamist eelarve mõttes. ja on näidanud ka, et Euroopa Liit mängib väga tähtsat rolli. härra Tarand, palun, härra Tarand, palun äh, lugege natuke aeglasemalt, selleks et oleks võimalik tõlkida I take a note. okei okay,, katsun arvestada. rändevoogude teiste lahendama, lahendada jätmine ei ole olnud lahenduseks Euroopa Liidu jaoks ja peale selle tuleb meil pidada avalikke arutelusid selle üle, leida ka meetmeid ja piisavalt finantsvahendeid selleks, et rändekriis lahendada. neljandaks, need riigid, mis on ühinenud Busoni kokkuleppega, peavad äh, arengu ja koostööpoliitikaid äh, parandama ja tõhustama ning äh, tulevasi koostöövõimalusi leidma. Euroopa Liidu rahvusvaheline tegevus peaks olema kooskõlas vaesusevastase võitluse, inimõigustest kinnipidamisega, põhiõigustega ja õigusriigi põhimõtetega kohalik ja piirkondlik areng, tsiviilühiskonna kaitse, humanitaarabi ja ka jätkusuutliku arengu eesmärgid on tähtsad ja peale selle peaks rahvusvaheline tegevus olema kontrollitud selleks, et äh, kontrollida tegevust, aitäh! suur aitäh! Te öelge palun meie poolt härra Soleile, et soovime talle kiiret paranemist ja annan sõna proua Šulingile. suur aitäh. Äh, suur aitäh, et mulle sõna andsite. suur aitäh raportöörile ja härra Tarandile, kes esindab raportööri. Äh, see projekt on väga hea, hästi koostatud ning tõstab esile ka Eh, põhilised eh, eh, küsimused, mis on seotud arenguabi ja peame ka investeerima neisse valdkondadesse, et välja juurida vaesus, et need õiged valdkonnad areneda saaksid. peame parandama nende inimeste elujärge, kes sellistes piirkondades elavad. see aitab suurendada ka Euroopa stabiilsust. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, hea juhtimistava sisseviimine on väga olulised. peame kuulama ka kodanikuühiskonda, riiklik finantseerimine ei saa kõike ära teha, sellepärast peamegi eh, rohkem erarahastust eh, leidma eh, humanitaarvaldkondade rahastamiseks. peame suutma leida ka sidemeid, luua sidemeid, koordineerimistöö on väga oluline. liikmesriigid peaks tegema rohkem, et oma tegevusvõimekust suurendada ja see tähendab loomulikult ka hea juhtimistava sisseviimist. suur tänu, kes veel soovib sõna võtta, proua Kadri Saaval? suur aitäh teile, räägin väga kiiresti, sest meie sotsialistidena toetame täielikult härra Solee seisukohti. E, on selgelt näha, millised on arenguinstrumentide e, positiivsed küljed ja see annab meile ka mõttematerjali järgmiseks finantsperioodiks. selge on see, et eelarveliselt rääkides, kui tahame olla tõhusamad, on meil vaja palju sidusamalt ja tõhusamalt oma praeguseid instrumente eh, kasutada ning seda peaks tegema ka teiste raportitega. oluline on ka finantseerimise paindlikkus küsimused sest äh, on vaja finantseerida poliitikat, mis aitab ära hoida kriise, tuleb äh, eraldi käsitleda erinevaid migratsiooniliike äh, ja loomulikult rahast jääb alati puudu õnnetuseks humanitaarabi puhul eriti ning oluline on ka see, kuhu nende, need vahendid lähendab, lähevad, sellepärast et nende sihtmärk peab olema äh, Eh, peab olema eh, jätkusuutliku eh, arenguabi ja alati pole see nii olnud ning igatahes arengupoliitikalt ei tohi vahendeid ära võtta, kui on vaja muid vahendeid, siis tuleb need võtta mujalt. suur aitäh, härra Benito Zuluaga, suur aitäh teile tahaksime toetada härra Solee head tööd. oleme samuti nõus sellega, et neid fonde tuleb paremini grupeerida meie eelarves. aga eh, parlament peaks saama eh, paremini eh, neid ja nende kasutamist kontrollida, et äh, vähemalt äh, äh, neid vahendeid ja fonde ei kärbitaks ning sooviks lihtsalt öelda, et, et et soovime, et ähm, arengukoostöövahendid lahutataks immigratsiooniküsimuste rahastamisest, sest, sest selliste teemade sidumine on väga kahjulik Euroopa imagole. sooviks rõhutada ka seda, et need, eh, neil vahenditel on äh, selged eh, eesmärgid, mis on seotud rahvusvaheliste lepingutega nagu Pariisi leping, jätkusuutlik areng, fossiilkütustest kasutamisest loobumine ning samuti ka eh, alati tuleb neid kasutada ka võttes arvesse kohaliku elanikkonna arvamusi. kas keegi soovib midagi lisada? tahaks eh, tervitada härra Sule tehtud töö eest ja äh, härra Tarandit suurepärase ettekandmise eest. ta, kuulasin kolleege, pean teile tunnistama, et kui me räägime arengupoliitikast, näiteks mõeldes Aafrika peale, siis äh, kas see ei ole see kuidagi äh, katse migratsiooniallikaid, allikaid, allikaid äh, Äh, nii-öelda kuivale jätta, kas me peaks kuidagi migratsiooni arengupoliitika lahku viima, kui järgmise kolmekümne viie aasta jooksul Aafrika elanikkond kahekordistub? miljardi, miljard aafriklast tuleb juurde, see on väga suur väljakutse. kui me mõtleme, milline, mil-, millist migratsioonisurvet see tähendab seega ma mõistan väga hästi seda, mida ütlesid meie kolleegid härra eh, proua Kardias Sabali härra Suluaga, aga kui mina selgitan oma kodupiirkonnas, valimisringkonnas eh, meie poolt eh, arutatavaid võimalusi, kui taha räägin, et soovime vastutustundlikud poliitikat, üritame siiski ehm, teatud immigratsiooniallikaid äh, allikaid äh, äh, peatada, et aafriklastel oleks võimalik inimlikult ja väärikalt elada oma kodumaal, ilma et nad peaks suunduma Euroopasse. aga me ei hakka sellest praegu rääkima pikemalt. ning äh, kuna nüüd oleme kolleegide sõnavõtud ära kuulanud, kas te soovite vastata härra Tarand härra Soleri nimel? seega siin me lõpetame ning äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on äh, kahekümnendal veebruaril kell kümme null null ning kaheksandal märtsil toimub hääletus eelarvekomisjonis, kahekümnendal märtsil arengukomisjonis ning täiskogu Ehm, aprillikuus äh, korraldab selle arutelu ja siis toimub ka hääletus täiskogul. ning nüüd annan ma sõna Inese Vaiderele. mis, äh, tema räägib protokollist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mariduse vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügi võimalused ja rahaline toetus, teil on sõna. aitäh! lubage mul alustuseks anda natukene taustainfot. Euroopa Liit on tuunikalapüügilepingud sõlminud viie riidiga Lääne-India ookeanis, üks neist on Mauritius, on seal ka Seychellid ja Madagaskar ja Ma-, ja Mauritius ning nagu ma juba ütlesin, ja neid lepinguid vaadatakse siis teatud aja jooksul üle. ja üheks, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast on koostööd tehtud Mauritiusega, nii et äh, põhimõtteliselt saame me rääkida kolmekümnest aastast äh, koostööst äh, selle riigiga ja Euroopa Liidu laevastikul on võimalik äh, Mauritiuse vetes tuunikala püüda. ja vastutasuks Mauritius saab raha, tagades juurdepääsu oma vetele ja saab niimoodi oma kalandussektorit siis toetada. esimese protokolli rakendamise periood lõppes kahekümne seitsmendal jaanuaril eelmisel aastal ja uuele protokollile kirjutati alla kahekümne kuuendal aprillil eelmisel aastal ja see rakendub äh, pärast seda, kui mõlemad pooled on selle protokolli ratifitseerinud. see ei ole iseenesestmõistetav leping, me peame teadvustama, et tegemist ei ole nii-öelda ühesuunalise tänavaga ja siin on juba mõtteid selle üle vahetatud, eh, eriti just pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühise kalanduspoliitika reformi, kui kahepoolsed lepingud Euroopa Liidu ja kolmandate osapoolte vahel on eh, täiesti suuri muudatusi sisse viinud ja nüüd tuleb keskenduda just kahepoolsele kasule. lepingu pikendamine tuleneb eh, India ookeani tuunikala komisjoni soovitustest ja peale selle lähtutakse ka siis äh, teaduslikest analüüsidest, mis on läbi viidud üle poole miljoni äh, finantsvahendeid aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist äh, olid mõeldud just kalandussektori edasiarendamiseks see uus protokoll aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend üks annab kokku kaks koma kolm miljonit eurot abirahasid. iga-aastaselt siis kakssada kolmkümmend tuhat eurot on ette nähtud toetamaks selle riigi kalanduspoliitikat ja sada kolmkümmend viis tuhat eurot on ette nähtud Äh, merepoliitika edasiarendamiseks ja ka ähm, meremajanduse toetamiseks ja esimest korda on siis ette nähtud finantsstiimulid ka Mauritsuse ookeanimajanduse toetamiseks ja samamoodi siis selle kaudu aidata Mauritsuse majandusel kasvada. Euroopa Liidu ja Mauritsuse Äh, suhted just äh, meremajanduse ja koostöö osas süveneksid. siiamaani Hispaania, Itaalia, Portugal, Prantsusmaa on olnud äh, väga palju esindatud Lääne-India ookeani vete, vetes ja me peame jätkama koostööd, sellepärast et nõudlus tuunikala järele on ikka veel suur ja selle lepinguga tegelikult võidab meie partner majanduslikult ja samal ajal saame me hoolitseda selle eest, et kala püütakse jätkusuutlikult. praegusel hetkel äh, leping on äh, jäänud soiku, nagu ma ütlesin, nüüd tuleb kõigepealt ratifitseerida protokoll ja sellepärast ma loodan, et te toetate äh, selle protokolli ratifitseerimist, aitäh! Euh, aitäh, kallis kolleeg, selge sõnastuse eest. kas keegi soovib veel sõna? ei. härra Tarand. aitäh, esimees, hästi lühidalt üks huvitav fakt, kuulasin raportööri ja mul tuli meelde, et kahe tuhandendal aastal, kui ma käisin seal riigis, siis minister näitas mulle, kuidas nad seal kala püüavad väga põhjalikult. ja ta ütles, et Nõukogude Liit, mis nende kalapüügi traditsioonid sisse viis, on äh, läbi kukkunud ja nüüd ta loodab, et Euroopa Liiduga saavad nad hea lepingu, nii et tundub, et me oleme õigel teel qui est témoin euh, d'un, d'une évolution historique. see on see ajalooline areng, ütleb esimees. siis, et keegi sõna ei soovi. kes äh, tuunikala armastavad, see nendele on väga oluline selline kokkulepe. tänan nüüd äh, raportööri muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kuuendal on jaanuaril kell kaksteist null null. Eh, tegem- ning siin ei ole eh, mingisugust võimalust ümber sõnastada seda kokkulepingut, ainukesed, eh, mis vastu võtta, võetavad on, on see, et, et lepingu loobumist nõutakse. kuid arvan, et meie raportöör ei soovi selliseid muudatusettepanekuid toetada nii et ainukesed muudatusettepanekud, mida on võimalik äh, vastu võtta, on äh, siis need, mida ma mainisin ning äh, meie muudat-, meie komisjonis tulevad hääletusele see raport veebruarikuus. härra Ali on siin, nii et ta võib meile nüüd härra Paeti raportit tutvustada globaliseerumisega kohalise fondi osas. Teil on palun sõna, härra Ali. Thank you, Mr Chair uh,. I was asked by Mr Paet. aitäh, esimees, härra Paet palus mul teda asendada ja tema raportit tutvustada, see puudutab siis Ericssoni juba on esitletud taotlus globaliseerimisega kohanemise fondile ja fondist äh, kaks miljonit, äh, üle kahe koma ühe miljoni eraldatakse, üheksasada töötajat saaksid raha nendest vahenditest äh, ja tegemist on juba teise taotlusega globaliseerumisega kohanemise fondile. märtsis kaks tuhat kuusteist tehti esimene taotlus ja koondamised on seotud sellega, et et äh, riistvarasektoris nõudlus on vähenenud, äh, muutused on toimunud ka telekomi äh, sektoris ja suured konkurendid on tulnud just Aasia riikidest. Need, kes lahti on lastud, nende oskused ei vasta tööturu nõudmistele ja nii lihttöölistel kui ka kõrge kvalifikatsiooniga töötlistel on väga raske uut töökohta leida üle. üle kolmekümne protsendi lahti lastutest on viiskümmend kaheksa kuni kuuskümmend viis aastat vanad ja seepärast on neil väga raske oma oskustega leida uut töökohta ja väga suur on risk, et nad jäävad pikaajaliselt töötuks. ja kui arvestada selle spetsiifilise sektoriga, siis on väga tähtis toetada neid inimesi, kes ta koondati ja kellel on väga raske leida uut töökohta. aitäh, härra Ali. kes soovib sõna? härra Fernandes, palun aitäh, räägin äh, oma kolleegi Ivana Maletitši nimel, kes ei saa praegu siin olla, toetame seda EGF-i kasutuselevõttu. Ähm, tegemist on äh, kuuekümne koma ühe miljoni euroga, et äh, need üheksasada inimest, äh, et need tuhat üheksasada inimest, kes on töö kaotanud, saaksid äh, abi ja me toetame seda, et äh, selle abi andmist, et need inimesed saaksid leida uue töökoha. aitäh! kes soovib veel sõna? ma ei näe, et oleks rohkem sõnasoove. seega saame selle punkti käsitlemise lõpetada. härra Ali, kas teil ei ole midagi lisada öeldule, kuna teid toetati, härra Fernandes toetas teid. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, viiendal veebruaril kell kaheksateist null null ja eelarvekomisjoni hääletus toimub siis äh, kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril. ja nüüd on meil teine raport, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fond, Euroopa Fondi kasutusele võtmist. see puudutab äh, Äh, Galicia Aparelli äh, nimelist ettevõttest äh, ja nimest on näha, et tegemist on Hispaania ettevõttega. ja sõna saab härra Gonzales Pons, aga ma arvan, et teda esindab meie kolleeg Milan Mon. Euh, härra Gonzales Ponsi nimel, nagu seda ütles esimees, ma tutvustan härra Ponsi raportit see on siis äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, äh, äh, et leevendada vabriku sulgemise tagajärgi Galiitsias. kolmsada kolm inimest jäi töötus, töötuks kuue, kahe tuhande kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aastal ning kuuendal jaanuaril otsustas komisjon, et äh, tingimused on täidetud, et fondi kasutada. seitsmesaja kahekümne tuhande euro, äh, äh, euro eest ning see aitaks võimat-, võimaldada aidata kõiki töö kaotanud inimesi erinevate meetmete abil, mis võimaldavad neil tagasi tulla tööturule Eh, ning töökohtade kaotamine oli seotud sellega, et importide määr Euroopa Liitu kasvas, mis oli seotud kahe tuhande neljanda aasta ehm, eh, lepinguga ning eh, see tõi kaasa ka selle, et, et, et, et tootmine viidi välja Euroopa Liidust riikidesse, kus tootmine oli odavam ning äh, kakskümmend kuus protsenti meie tekstiilitööstusest äh, kadus äh, ning äh, Coruña piirkonnas suleti mm, kakskümmend erinevat e-tekstiiliettevõtet, tegemist on olulise majandusharuga selles piirkonnas ning manufaktuurides ehk siis toodavas tööstuses kadus töökohti eh, mitusada. sooviksin rõhutada ka seda, et töötajate olukord eh, on sarnane, tegemist on ehm, keskealiste inimestega, kellel mm, haridustase pole eriti kõrge ning kolm eh, ning kaheksakümmend viis protsenti neist töötajatest, kolmesaja kolmest töötajast on naised. Hispaania kavatseb seit kuus äh, meedet kasutusele võtta koolitustele, äh, aitab aktiivselt töökohti leida ning äh, erinevaid stiimuleid kasutusele võtta ning tegevus on toimunud koordineeritult kohalike omavalitsustega ning ka liitse omavalitsus on vahendaja rollis ning lõpetuseks, nagu selliste raportite juures tavaline on, rõhutatakse seda, et eh, fond ei tohi asendada ettevõtete kohustusi ega ka meetmeid, mis on suunatud ettevõtete restruktureerimisele. mõistan seega, et eh, leian seega, et Hispaania taotlus on kooskõlas fondi nõudmistega ning leian, et eelarvekomisjon võib eh, kiireloomuliselt nõustuda selle fondi vahendite kasutusele võtmisega, et töötajad saaks äh, neile vajalikku abi, suur aitäh teile ja olen valmis ära kuulama teie soovitusi, et need edastada härra Punsile. aitäh äh, ja sõna härra Siluagale. suur aitäh teile, härra esimees, kõigepealt tahaksin toetada seda, et fond võetaks kasutusele äh, sest olukord mõjutab väga paljusid inimesi, enamus neist naised eh, ning eh, on, on vaja olukorda kiirelt leevendada. kolm kommentaari, kõigepealt eh, esimene puudutab fondi ennast. meie toetame seda, et fond kasutusele võetakse sel puhul nagu ka teistel puhkudel, kuid soovime rõhutada, et et see on taas nagu mingisugune äh, plaastri, äh, plaatri, plaastri panek äh, veritsevale haavale, see ei lahenda probleemi, et ettevõtted sulgevad, viiakse ära, viiakse, tootmine viiakse üle teistesse riikidesse, kus nagu näiteks Bangladeshis, mõelgem selle rannaplaza äh, Eh, katastroofi peale Bangladeshis juba aastad tagasi. Euroopa enda kaubanduspoliitika on väga paljuski vastutav selle probleemi, selle olukorra eest. teine eh, probleem puudutab eh, raportit ennast. kaheksakümmend kolm protsenti töökoha kaotanud töötajatest on naised, tegemist on tekstiilitööstusega, kus on väga palju naistöötajaid ning eh, siin viidatakse ka sektoritele, eh, eh, mille osas võiks koolitada neid naisi, nagu näiteks hooldushaiglad, samuti puhkesektor, need on kõik sektorid, kus on väga palju naistöötajaid, nii et meile ei eksiks eriti, kui me Eh, koostaksime eh, raporti, mis ei eh, sooviks, tahaks koolitada naistöötajaid sektoritesse, kus enamus töötajaid juba on naised. ning lõpetuseks arvan, et see, et praegu on hea hetk selleks, et need osa, osa neist toetusteks, et läheks ümber orienteerumisele sest sotsiaal- ja solidaarne majandus on eh, selline, kus töökohti ei kao ära. näiteks Hispaanias eh, on see kaksteist protsenti töö, vähem kaob töökohti ära kui teistes eh, valdkondades ning samuti sotsiaalmajanduskooperatiivid on parim võimalus, et et äh, aidata ettevõtteid, mida ähvardab sulgemine, seda võib rääkida näiteks mööblitootmise kohta, näiteks mööbliettevõte Barcelonas, mis päästeti just niimoodi, seega arvan, et äh, äh, sellistele nähtustele vahendite eraldamine oleks samuti äärmiselt kasulik, see annaks sektori töötajatele Äh, äh, nende võimekuse suurendamiseks, nad saaks hakata juhtima sektorit, mis õnnetuseks äh, on aina raskemas olukorras. Need on loomulikult esialgsed ettepanekud, mida koordineerisime ametiühingutega ning, ning samuti vallandatud töötajatega. aitäh, kes veel sõna soovib? Ähm, raporti kohta, mis, mida tutvustas meile kolleeg Milan Mon. kui keegi ei soovi sõna, siis tõsi on see, et globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond on oluline, aga hea oleks, kui me kohaneksime äh, globaliseerumisega selleks, et äh, ennetada vallandamisi, et äh, mitte se-, selle asemel, et sekkuda siis, kui vallandamised on toimunud, inimesed on tööst ilma jäänud ja need, kes äh, saavad Euroopa äh, vahendeid, ei ole võib-olla alati teadlikud, et, ähm, et Euroopa osaleb nende ümberkvalifitseerimisel ja loomulikult liikmesriigid kasutavad neid fonde selleks, et äh, kasutada neid koos nende võimalustega, mis liikmesriikidel juba olemas on, nii et ma ei ole kindel, et Euroopa kodanikud on alati teadlikud sellest Euroopa Liidu poolsest toetusest ja nüüd saame sellega lõpetada. härra Mann, kas teil on midagi veel öelda? ma edastan härra Gonzales Ponsile teie arvamused ja ka eelkõnelejad kolleegi arvamused, sest me kõik teame, millised ähm, tagajärjed on selliste äh, vabrikute töötamisel ning äh, see ei puuduta mitte ainult Galiitsiat ja Hispaaniat, vaid ka teisi Euroopa piirkondi ja riike ja selleks on see globaliseerimise äh, äh, kahanemise fondi vahendidki olemas. me kõik teame, et tegemist on mm, on vaja finantseerida ka riiklikul tasandil, kuid arvan, et, et töötajad teavad, et äh, abi tuleb ka Euroopa Liidust, kuid äh, see kaasfinantseerimine on kuuekümne protsendi eest. aitäh, ma arvan, et äh, et alguses oli see fond mõeldud just nendele töökohtadele, mis läksid kaduma tööstussektoris, aga nüüd äh, tuleb tegeleda ilmselt ka ähm, kaubanduses kaduma läinud äh, töökohtadega, toimub äh, tööstuse ümberkorraldamine, USA-s on kaduma läinud umbes sada tuhat töökohta ja kaubanduses <laughs> Euroopa Liidus võib-olla toimub sama. Viiendal veebruaril kell kaheksateist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletus äh, eelarvekomisjonis kahekümne esimesel või kahekümne teisel veebruaril. ja nüüd äh, jätkame sellega, et tegeleme ühe Brexiti tagajärjega, nimelt Euroopa pangandusjärelevalve asukoha üleviimisega. ja härra Kaier saab sõna aitäh, härra esimees. lugupeetud kolleegid, Brexiti tagajärjel peame tegelema mõlema Euroopa Liidu ametiga, mis seni asuvad Londonis Euroopa äh, Ravimiametiga ühelt poolt ja täna tegeleme siis äh, Euroopa Pangandusjärelevalve agentuuri, äh, järelevalveameti asukohaga. tegemist on ühega kolmest ametist, mis äh, reguleerivad äh, rahandussektorit Euroopa Liidus. ESMA asub Pariisis ja EIOPA asub Frankfurdis toimuvad imed, mina tegelikult arvestasin sellega, et ülemkogul ei õnnestu äh, pangandusjärelevalve ametit ehm, panna kas Pariisi või Frankfurti, kus ehm, asuvad ehm, senised finantsturgude reguleerimisega tegelevad ametid, et aga mul ei olnud õigus, tõepoolest ülemkogu otsustas, et Euroopa pangandusjärelevalve läheb Pariisi. nii et ma oleks kaotanud palju kihlvedusid, kui keegi oleks nõustunud neid sõlmima aga rahaliselt äh, on see asi üsna ülevaatlik, minu ettepanek on, et me äh, sedastaks, et äh, kolimiskulud kannab Euroopa maksumaksja, te teate kõik, et selle üle toimus pikk arutelu, et kuidas tuleb jagada Brexitiga seonduvaid kulusid ja me kõik mäletame, et Briti välisministril oli kohati seisukoht, et mitte mil-, mitte miski, millestki ei piisa selleks, et täita brittide kohustusi, aga osa nüüd praegusest tehingust on, et, et kolimiskulud nii Pangandusjärelevalveameti kui Ravimiameti puhul kannab maksumaksja, Euroopa maksumaksja ja ülejäänud asi on täiesti iseenesestmõistetav, me loomulikult äh, ootame uuelt võõrustajalt, äh, Prantsuse Vabariigilt, et nad äh, annavad oma panuse sellesse, et pangandusjärelevalve ametnikud saaksid head töötingimused ja nüüd tuleb see punkt, millest räägib härra, proua Hoolmeier pärast teisest aspektist, et kui need sisuliselt sarnases valdkonnas tegutsevad ametid hakkavad asuma ühes kohas, siis äh, loomulikult oleks võimalik äh, seal äh, luua sünergiat, kui oleks võimalik need ametid ühte hoonesse paigutada, sõnastan seda väga ettevaatlikult, siis oleks võimalik kokku hoida julgeoleku turvame-, meetmete pealt ja IT pealt ja personali pealt, nii et kõik, mis ei ole seotud äh, nende ametite sisulise tööga, kõikes, kõigis nendes aspektides oleks võimalik äh, kulusid kokku hoida ja neid äh, hankeid ühiselt teha, ma olen selle välja toonud, et äh, seal on võimalusi sünergiaks, kui see kõik äh, Ähm, õnnestuks, aga see on, tegemist on väga keerukate protsessidega ja üldse ei ole lihtne saavutada seda, et need kaks äh, ametit lõpuks ühes äh, majas oleks, et mul oli eile võimalus esmadirektoriga sellest rääkida, esma juba asub Pariisis ja ta viitas, et asjad ei ole kõik nii lihtsad, et äh, tegemist on kahe erineva menetlusega, kahe erineva ametiga ja et esma soovib jääda Pariisi ja London, Londonist tuleb siis pangandusjärelevalveamet ja asi ei ole just lihtne, aga me sellest hoolimata peaksime ähm, viitama sellele, et meie väga sooviks, et see õnnestuks. ja see ongi see asi, mida ma väljendan oma kirjutatud muudatusettepanekutega ja on äh, ka siin äh, kojas äh, kart-, kartusi, et pikas perspektiivis võiks asi minna nii kaugele, et need ametid ühendatakse, mina neid kartusi ei jaga, kui see nii läheks, siis oleks tegemist väga pika hindamisprotsessi tulemusega, et kõigepealt tuleks komisjoniga arutada seda, kas see sisuliselt oleks üldse mõttekas ja siis on veel kartusi, et Euroopa osa Euroopast Frankfurdist äh, tuleks äh, ka sinna üle viia, aga praegu sellest ei räägita, et ükskõik, kas need kartused on olemas või mitte, minu meelest on mõistetav, et sellised kartused on olemas, aga praegu sellest juttu ei ole. praegu on juttu sellest, et vaja on organiseerida Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti ümberkolimine ja et kas on äh, seal teatavaid võimalusi, et komisjon võib-olla peab sekkuma ja andma suuniseid peadirektoritele, et nad otsiksid koos endale maja. ja et me teeme austusväärse katse äh, seda äh, kujundada võimalikult äh, ähm, kulutõhusalt ja et õnnestuks saavutada see, et need ametid lõpuks asuks füüsiliselt ühes kohas. see on minu ettepanek aitäh äh, raportöörile ja enne, kui ma annan sõna kolleegidele, kes äh, sõna soovivad võtta, võib-olla võiks komisjon selles küsimuses äh, meid valgustada. härra Sales, palun. Äh, aitäh, härra esimees härra Solis, olen äh, äh, mm, pea, eelarve peadirektoraadist, me teeme FISMaga tihedat tööd äh, selleks, et see protsess läheks harmooni-, harmooniliselt ja mis puudutab raportööri poolt öeldud, me oleme teadlikud ja pigem toetame seda, et äh, tuleks üritada siin mastaabisäästu äh, saavutada ja sünergiat äh, saavutada. me üritame seda siduda ka ajastusega, mis ei ole kahjuks sama Euroopa pangandusjärelevalve puhul, kes peaks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsis kolima ja ESMA puhul, kes peaks veidi hiljem kolima. aga see on kindlasti midagi, mida me üritame analüüsida äh, ja arvesse võtta ning äh, võtame arvesse ka neid äh, soodsaid tingimusi, mida pakkusid Prantsuse ametivõimud, eriti mis puudutab rahalist toetust äh, ja juba on pakutud ka hooneid, nii et see on asi, mida me siis uurime koos ametitega ja muude instantsidega aga praegu ametitevahelised ja Hollandi ametivõimude ja Prantsuse ametivõimude vahelised arutelud on alles alanud. aitäh nende täpsustuste eest ja nüüd saab sõna proua Vjö. mikro. mikro, s'il vous plaît. Euh, la première, euh, c'est que euh, aitäh kuulsin Mm, töö, et millised peavad olema töötingimused äh, Prantsusmaale tulevate töötajate puhul, ma toetan neid märkusi, aga tahaksin omalt poolt mõningaid asju täi-, täpsustada, sest ma ei saa täiesti hästi aru äh, sellest märkusest, mis puudutab äh, kolimiskulusid. et tuuakse välja ju et ma tahaks teada, et millised need arutelud on olnud seonduvalt koolimiskuludega, et asi oleks täiesti selge ja teine märkus puudutab äh, muudatusettepanekuid kolm, neli, viis äh, ja neid sünergiaid, mida oleks võimalik saavutada, et äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti ja Euroopa Finantsturu Järelevalve Ameti puhul, et tegemist on ju et võiks ju mingisuguseid tehnilisi kriteeriumeid kasutada, aga ma arvan, et ma tahaks lõpetuseks esitada ka ühe küsimuse, mis tundub mulle olevat äh, seotud selle suunisega, et äh, kas me oleme rahul nende pangandus- ja finantsturu äh, reeglitega, mis praegu kehtivad? ja ehkki tegemist on tehnilise aruteluga, ma ikkagi toetan seda, et tugevdatakse kontrolli finantsturgude ja panga, pankade üle, võttes arvesse seda arutelu, mis meil täna on olnud hommikupoole aitäh, teie teine küsimus läheb kindlasti kaugemale eelarvekomisjoni pädevusest. härra Dos Santos, palun. Eh, eh, aitäh, härra esimees. Te tegelikult juba vastasite minu esimesele küsimusele või sest ähm, see ameti äh, kolimisprobleem ja, ja ja see peaks andma meile alust äh, mõtle, mõelda järele selle üle, kas me oleme rahul praeguste reeglitega ja ma olen nõus äh, esimehega, et see ei ole kooskõlas meie pädevustega, aga ikkagi tahtsin sellele tähelepanu juhtida. ja teistest aspektidest nüüd tahaksin äh, väljendada oma usaldust härra Kaieri vastu, ta on paljudes läbirääkimistes olnud äh, inimene õigel kohal, ta tunneb väga hästi äh, seda asja, ta on, äh, tal on terve mõistus ja see on väga oluline sellistes keerukates küsimustes, kus on poliitilisi aspekte, aga kus lahendatakse tehnilisi küsimusi ja kus olukord ei ole just eriti ülemaatlik. minu koduriik oleks ka olnud huvitatud sellest, et et Ravimiamet näiteks meile oleks tulnud, me olime valmistanud ette ka korraliku pakkumise, aga kahjuks äh, meie kasuks ei otsustatud, aga tege-, nii demokraatia toimib, aga ma loodan ikkagi, et kolimine läheb edukalt, et äh, tekib võimalikult vähe kulusid, et äh, on võimalik saavutada suuremat tõhusust, juttu oli mastaabisäästust, me kõik toetame seda, aga tihti on tegemist äh, abstraktsete mõistetega, mis praktikas kuidagi kajastust ei leia. aga oluline on muidugi võtta arvesse ka töötajate huve mina igal juhul usaldan täielikult raportööri, ta kindlasti teeb head tööd ja tuleb välja heade ettepanekutega. teisi sõnasoove ma ei näe. härra Kaier, kas soovite sõna? aa, proua Hoolmeier, palun. no ei, härra esimees, aitäh. tahtsin mm, öelda seda, et me siin sisulistes küsimustes kindlasti ei ole pädevad, aga minu jaoks oleks üks asi oluline, et kuna kolitakse Pariisi, siis ei või minna asi nii kaugele, et äh, sisuliselt äh, pannakse kindlustusküsimused ja pangandusküsimused ühtekokku. ja mm, see, millest ma pärast räägin äh, hoonete puhul, mind tegelikult ei huvita, kas tegemist on ühe või kahe hoonega, vaid äh, mind huvitab see, et äh, hooned oleksid äh, funktsionaalsed äh, et tegemist ei oleks äh, ülimalt prestiižsete äh, hoonetega väga mm, kallites kohtades, et äh, Pariis lihtsalt moe pärast ei toetaks seda. vahel ma mõtlen, et mul oleks siiski rohkem meeldinud, kui tegemist oleks mõne uue riigiga, ükskõik kas Balti riigi või mõne teise riigiga, et äh, ikka ja jälle jääb mulje, et äh, nemad jäävad alati ilma, aga mm, me ei saa kahjuks ähm, midagi teha, et see otsus on tehtud. aga sõltumata sellest on minu meelest väga oluline et kui me räägime siin ühisest haldusest, meil on Brüsselis see ka nii, et mõningaid asju hallatakse ühiselt, selleks ei pea hooned asuma samas majas, aga ma ikkagi pööraks tähelepanu kuludele sest äh, mul on äh, kõrini sellest, et äh, nõukogu alati pakub välja kõige kallimaid asukohti ja Pariis on Londoni kõrval kõige kallim koht, mida üldse saab endale ette kujutada. ja ma olen veidi üle, üllatunud selle üle, et pangandus- ja järelevalve jäeta, on komisjoni poolt jäetud üksi brittide valitsusega läbirääkimisi pidama selle üle, et millest neil abi oleks või millest mitte ja mina olen ka äh, arvanud, et komisjon peaks äh, neid toetama, sellepärast et äh, nad ei ole võimelised Briti valitsustega, valitsusega läbirääkimisi pidada, isegi kui neil on meeldivad vestluspartnerid. ma arvan, et komisjon peaks siin rolli mängima, kui tegemist on läbirääkimistega Briti vali-, mida peetakse Briti valitsusega, et ma mäletan seda Seepoli ju-, juhtumist, et kui me saime Seepoli, et kuna britid äh, tulid mõttele, et nemad Seepolit enam ei taha, siis äh, Briti valitsuse abivalmidus oli üsna piiratud ja toonase ameti abivalmidus, mis asus äh,, abivajadus, mis asus Ühendkuningriigis, oli üsna suur, nii et minu palve oleks, et ärge, ärge jätke neid ameteid üksi, me pöörame sellele ka hiljem tähelepanu, sest et ei, asi ei saa olla nii, et amet, mis vastutab ravimite äh, turule lubamise eest, peaks äh, järsku äh, vastutama Briti valitsusega läbirääkimiste pidamise eest, et seal on neil vaja tõesti komisjoni toetust ja ekspertide abi. aitäh! ja proua Veider, palun, Vaider. ja, ich habe ein Frage, Herrn Geier vielleicht also. mul on küsimus härra Kaierile, mis puudutab kulusid. selleks, et äh, asukohta välja valida, tuleks ju teatud kriteeriumeid äh, kasutada. kas kulud olid ka mingiks kriteeriumiks selle valiku puhul, sest ma kuulsin, et Portugal oli ka üks võimalik võimalikke äh, valikuid. ma olen täiesti nõus Monika murega ja kulud on tõesti väga tähtsad, nii et ma tahaksin teada, mis need kriteeriumid olid, miks just Pariis? parce qu'il y avait plusieurs candidats et que la délibération. Kandidaate oli mitmeid ja selline oli arutelude tulemus. härra raportöör. jah, ähm, aitäh nende küsimuste ja märkuste eest. tõesti, proua Vaidere menetluse kohta on mul võimalik väga vähe öelda, sest see kõik toimus nõukogus ja kui nõukogu otsustab ametite asukoha üle, siis on küll kriteeriumid, jah. Need on ka objektiivsed. ja siis tuleb mängu poliitika. ja siis läheb kõik omavahel segamini. tõesti, mis puudutab asukohti, siis juba minevikus oleme näinud üllatusi, meil on näiteks Kreetal üks amet äh, ja nad ei leia sinna töötajaid, sellepärast et väga raske on sinna jõuda ja seal ei ole ka rahvusvahelist kooli. ja näiteks kui vaadata just haridussektorit, kui minnakse kogu perega kuhugi uude kohta, siis on väga tähtis, kas koolitusvõimalused on olemas ja kulude puhul ja juurdepääsetavuse juhul, need asjad on kõik omavahel seotud, näiteks äh, Prantsuse Vabariigi puhul põhimõtteliselt Monika ju ka ütles, et äh, meil on võimalik leida palju odavamaid üürikujusid mujal, kuid samal ajal just see, kui kiiresti saab sinna minna on väga tähtis, millised on äh, kooli võimalused ja nii edasi. ma tahaks, et ka minu kodulinna Essenisse tuleks mõni amet, aga sinna saamine ei ole väga lihtne ja sellepärast on see siiamaani kuidagi tahaplaanile jäänud, nii et tõesti, sellega tuleb arvestada. mis puudutab kulusid, siis nii-öelda jooksvad kulud ja ka see, kuhu see amet lõpuks pannakse, seal mängib ka väga tähtsat rolli see, millised on ameti ülesanded. mina käisin kunagi Viinis äh, Schwarzenberg ringil, see on tõesti väga prestiižne koht. ja kui ma peadirektoriga rääkisin, siis ütlesin, noh, kui mina saksa turistina siit mööda jalutan, jään seda vana lossi koos Euroopa lipu ja sild, sildiga, siis ma mõtlen Saksa maksumaksjana, et no nüüd ma tean, kuhu minu maksuraha läheb ja vastus oli toona üllatav, sest öeldi ei, suurem osa üürikuludest näiteks selle ameti puhul äh, tuleb äh, Austria riigilt ja Viini linnalt, sest nende ja poliitika jaoks on tähtis see, et rahvusvahelised institutsioonid oleksid Viinis. nii et nüüd tekibki küsimus, et kui palju läheb siis äh, äh, maksma hoone, et millised on üürikulud Pariisis? see on üks küsimus ja teine küsimus, mille tõstatas Monika et kui palju tuleb katta Euroopa Liidu eelarvest, see summa ei pruugi olla sama. kui vaadata nüüd eelarvet, siis vä-, kui see kõik läheb liiga kalliks, küll me tõstatame siis selle küsimuse. nüüd see teine küsimus, mis puudutab kolimiskulude ülevõtmist, kas siis Euroopa Liidu eelarve kaudu või et kas peaks sellest maksma Briti äh, Ühendkuningriik, seal ei ole võimalik mitte midagi teha, sellepärast et äh, võet-, võeti vastu esimene Brexiti leping ja sellega on see küsimus lahendatud. seal arvutati kokku, millised on brittide kohustused ja siis lepiti kokku, et kolimiskulud, ametite kolimiskulud ei ole brittide kanda, seda oleks muidugi võinud ka teistmoodi näha me kuuleme siin ka vahel Ühendkuningriigist hääli, ka siit kojast, et öeldakse, et kui õudne see Euroopa Liit on ja kuidas Briti valitsuse ja maksumaksjatega ümber käiakse. tahtsin seda veel kord siin praegu välja tuua, seda fakti, sest ajalehest oli võimalik lugeda, et kuidas olid need üürilepingud teiste ametitega sõlmitud, tegemist oli pikaajaliste lepingutega, kus olid siis ka äh, vastavad kulud välja toodud, näiteks Meditsiiniameti puhul on täiesti selge, et on teatud kulud, mida meie peame katma. jah, majanduskomisjonis arutame me neid küsimusi pigem mitte siin ja hiljem siis täiskogul üheskoos. suur aitäh, komisjonil pole midagi lisada? ei tänan, härra esimees. me sooviksime mõningad kommentaarid esitada muudatusettepanekute kohta, mille raportöör on esitanud. muudatusettepanek üks, mis teeb kolimiskulude osas ettepaneku äh, Euroopa Liidu siis selles osas oleks vaja rohkem selgitusi, see on veel praegu arutelude käigus. nimelt sellega, seda arutavad ähm, praegu Briti valitsus ja meditsiiniamet. kuid Euroopa Komisjoni seisukoht läbirääkimiste alguses oli just nimelt see, et, äh, et äh, ametite kolimiskulud peaks langema Briti valitsusele ning see oli ka kokkuleppes äh, kaheksandal detsembril kirja pandud, kus komisjon võttis teadmiseks, et Briti valitsus üritab lihtsustada äh, kolimisfaasi ja kulud enda peale võtta, sooviksime jääda selle äh, ettepaneku juurde. muudatusettepanek kaks, mis näeb ette et minnakse pisut kaugemale, kui esialgselt ette on nähtud määruses endas, mis puudutab eh, kokkuleppeid ametite ja riigivalitsuste aheles, kuigi me saame aru, et eesmärgist eh, tingimuste loomiseks, eh, tõhusate lahenduste leidmiseks leiame, et see tekst, mis on välja pakutud, on piisav äh, ja, ja see e, puudutab ka e, ameti asupaiga kokkuleppeid ning põhjendus punkt kolm B, mis soovib pöörata suuremat tähelepanu tõhususele rahv- ning seda ka detsentraliseeritud ametite juures. siin samuti võeti arvesse institutsioonide vahelise töögrupi arvamusi ja see, kelle ettepanekud äh, võetakse varsti ametlikult vastu. meile ei tundunud, et lisaviide äh, oleks äh, hädavajalik. muudatusettepanek viis artiklist seitse, mis teeb samuti ettepaneku tugevdada eesmärke tõhususe nimel. see peaks olema kaetud lähikuudel jätkuvate äh, läbirääkimistega. meil ei, tundub, et praegu pole mõtet seda ettepanekut sinna artiklisse lisada, võttes arvesse praegust konteksti, sest äh, asjad muutuvad ja see muudaks kogu artikli märkimisväärselt selgemaks. seega mm, Eh, peaks seda asja jälgima võimalikult eh, eh, täpselt ja see oleks minu poolt kõik, aitäh. aitäh, härra raportöör, kas te soovite midagi lisada? et mitte läbirääkimistest ette jõuda. nii, sellega me siis lõpetame selle päevakorrapunkti muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt kolmekümnendaks jaanuariks kella kaheteistkümneks ja nüüd anname sõna Monika Holmeierile, et ta räägiks äh, arutelu, edasi arutelust äh, kinnisvarapoliitika kohta Ravimiameti ja pangandusjärelevalvega. Teil on kolmteist minutit, Monika. aitäh, esimees, siis võime kohe jätkata meil on äh, kolm äh, dokumenti, esimene puudutab välisteenistust ähm, ja selle puhul on lugu selline. aa, olgu, olgu, võtame siis kõigepealt meditsiini ja pangandusameti, ma arvan, et ma pean kõik hooned korraga läbi võtma, siis oleks kõik saanud ühele poole nüüd pangandusjärelevalve ja meditsiiniamet. Prantsuse valitsus tegi meile pakkumise kahe hoone kohta ja Pariisi kesklinnas ja ja La de France'is ja tõesti peame arvestama ka Pariisi öö, transpordivõimalustega tõesti, La de France'iga tuleb ka arvestada, kolleeg Kaier ka jagab seda seisukohta ja pangandusjärelevalve äh, puhul siis kaheteistkümneks aastaks üüriks neli kuni viis tuhat ruutmeetrit, seal oleks ka siis äh, laoruumid, koridorid, vastuvõturuum äh, sees ja me üritame kõik institutsioonid ühte majja panna, et siis ei oleks seal mitte ainult EBA ja EMA, vaid ka Julgeolekuuuringute Instituut. ja kriteeriumid pannakse siis paika vastavalt turu-uuringutele ning äh, üüri mille peaks toimuma vähemalt üheksa kuud enne kolmekümnendat märtsi kaks tuhat üheksateist ehk siis hiljemalt juulis või tegelikult juunis kaks tuhat kaheksateist, nii et äh, soovin palju edu sest Pariisi puhul see ilmselgelt ei ole väga lihtne, nii et ootan juba põnevusega, mis sellest saab. ja siit tuli veel ka tore märkus, et äh, üldkülud on sarnased nagu praegu, äh, selle üle eelarvekomisjon rõõmustab, äh, sest need olid väga kõrged juba Londonis ja on väga kõrged ilmselgelt ka Pariisis ja Prantsuse valitsuse pakkumine, et üks koma viis miljonit eurot üürikuludeks ja sisustamiskuludeks. ma nüüd eeldan, et nad tõesti üürikuludele lisa maksavad, ehk see tähendab, et igalt aastalt tulevad need äh, summad ehk et Eh, eks me siis ootame põnevusega, mida meile täpselt eh, esitletakse. nüüd meditsiini, Ravimiamet. Eh, ravimiameti puhul on meil vaja üleminekuhoonet. see on praeguseks hetkeks ka leitud, Hollandi valitsus kui kuulis, et Euroopa Parlament peab ka selle kõigega nõustuma, oli ka valmis siis kõik kulud üle võtma sest meie kriitikanooled üleminekuhoone puhul olid tõesti väga selged. see oli kõik vajalik sellepärast, et hiljem äh, siis tuleb sisustada Vivaldi hoone, kuhu Ravimiamet kolib ja kuupäevad ja informatsioon nende kohta saadetakse meile Varstivi valdihoones, selle kohta me teame rohkem kui Pariisi hoone kohta. seal on kakskümmend kaheksa tuhat viissada ruutmeetrit, seal on konverentsikeskus, mis on vähemalt neli tuhat kaheksasada ruutmeetrit suur ja Ravimiamet saab üksi seda hoonet kasutada, seal on kuusteist korrust kokku kahekümne, kaheksakümne kaheksa töökohaga korruse kohta, kes Ravimiameti tööd teab, siis teab ka, et seal käib tõesti väga palju külastajaid just sellepärast, et nemad tegelevad ravimite sertifitseerimisega ja see on siis tähtis praeguse hoone puhul on meil probleeme ja palju õnne eelarvekomisjonile selle puhul, et me toona selle väga kurja töödokumendi koostasime. sellest äh, väga kurjast äh, töödokumendist tuli välja nimelt, et miks ei ole mingeid äh, lepingu ülesütlemise võimalusi lepingu kehtimise ajal, siis meile kinnitati, et see ei ole vajalik, tuli välja, et see on viga nüüd ähm, saame suure rõõmuga tõdeda, et kolmekümnenda äh, juunini kaks tuhat kolmkümmend üheksa kehtib see leping äh, ja kui meie pole süüdi, siis ei saa ka üles äh, öelda ja toona nõukogu ei olnud valmis vastu tulema, just sellepärast see nii on ja Ravimiametile oli hoonet vaja, nii et me pidime selle kõigega nõustuma ja eelarvekomisjon toona tõesti oli väga pahane selle pärast. nii kulud kolimise puhul on ka selged ja sellepärast ma ütlesin enne, et me ei tohi neid ameteid üksi jätta, et nad läbirääkimisi peaksid siis äh, brittidega, ma kutsun komisjoni üles äh, koos ametitega neid läbirääkimisi pidama ja siis brittidele ka ütlema, et teie soovisite toona mõlemat ametit ja nüüd äkitselt otsustasite ümber ja tavaliselt kehtib siiski pacta sunt servanda ja sellepärast peavad nad nüüd ka seda tegema. nimelt tänu parlamendile kirjutati ka sisse, et äh, äh on ju võimalik siis järgmine üürnik leida, nii et äh, arvestades nüüd seda vaimustust Euroopa Liidu lahkumisega, arvatavasti eh, toob endaga kaasa probleeme, aga Canary Wolf on tõesti väga hea, suurepärane piirkond ja ma kuulsin, et sinna üürnikke leida olevat lihtne, eks no siis näe, kuidas see läheb, aga nagu ma toona kartsin ja toona ka eelarvekomisjon kinnitas ja protestis, on ilmselgelt tegemist väga kuluka äh, Äh, projektiga ja tõesti palume nüüd komisjonilt äh, infot selle kohta, millised kulud siis tekivad äh, ja milline siis on Briti valitsuse suhtumine, sest ka Brexiti läbirääkimiste valguses on see meie jaoks huvitav. ja sellepärast koostasin töödokumendi olen eelarvekomisjoni sekretäriaadile ülitänulik, et nad tõesti töödokumentide jaoks teevad meile suurepäraseid äh, mustandeid. aitäh, Jeremy! nimelt ähm, selles dokumendis Pangandusjärelevalve Ameti puhul ma ütlen, et äh, EBA ja ESMA kompetentsused pädevused peaksid säilima eraldi ja me ei tohi mingit ühte suurt mammut äh, agentuuri luua, vaid et neil peavad olema selgelt eraldatud ülesanded, nii nagu parlament toona selle otsuse vastu võttis. ja ma kirjutasin sellega väga selgelt sisse, Jeremy oli väga ehmatunud, aga ma ütlesin talle, et nee, see peab sellisel kujul sinna sisse jääma. ma tahan tõesti, äh, et äh, ka majanduskomisjoni kolleegid saaks aru, et see on minu jaoks väga tähtis, ma saan aru, et töödokumendis on see väga haruldane, aga ikkagi väga selge. ja siis meenutame ka veel kord, et, et meie läbi viisime Äh, viisime läbi kriitilise analüüsi eelarvekomisjonina nende hoonete kohta ja ütlesime, et need hooned on väga kallid ja ja palve Prantsuse valitsusele kui võitjale selles äh, võistluses äh, kirjutasime, et nad peavad tagama mõistlikud üüritingimused. ma tahan veel kord ka öelda, et komisjon palub äh, Euroopa Komisjonilt palume, et eelarvekomisjonile antakse piisavalt varakult infot siis üürikulude ja järgmiste üürnike kohta. peale selle Prantsusmaa ja Holland ülemineku ajal peaksid mõlemad ametitööd toetama äh, ja ka need eritingimused, mida nad välja tõid äh, siis äh, konkursi ajal, nendest peaksid nad ka kinni pidama, sest muidu ei ole sellistest konkurssidest mitte mingit kasu. Prantsuse valitsuse kohta äh, siin on nimelt üks viga sees, nimelt nii Prantsuse kui Hollandi valitsusele tuleks öelda, et tuleks äh, nõuda siis äh, mõistlikke üürimäärasid, ähm, et kui soovitakse midagi saada, siis tuleks ka natukene ise ära teha ja tõesti oleks natuke ühepoolne see, kui ainult Prantsuse valitsuse poole pöörduksime, seda tuleb teha siis ka Hollandi valitsuse puhul, see on viga, nii et palun vabandust selle pärast. ja siis veel ka viide Ravimiametile ja koostööle Briti ametivõimudega et äh, me üritame siis leida uut üürnikku sellele hoonele ja et kulud peaksid olema võimalikult madalad ja komisjonilt palume siis ka toetust. ja see kehtib siis ka Pangandusjärelevalve Ameti kohta. ja siis need uued hooned, äh, nende kohta tahame ka õigeaegselt infot saada, nii et väga põnev protsess on see kõik. see toob kindlasti veel endaga arutelusid kaasa ja komisjon teab seda samamoodi nagu ka meie. aitäh raportöörile. ja palun lubage mul avaldada austust äh, nende soovituste äh, ülima tarkuse pärast. kas on ettepanekuid, äh, härra voli-, härra komisjon, härra Sales, kas teil on öö, märkusi või soovite reageerida proua Hoolmeieri poolt öeldule? aitäh, härra esimees, väga lühidalt. võtame teadmiseks soovitused proua Hoolmeierilt äh, institutsioonina, mis vastutab ette, vastutab eelarve ettevalmistamise eest, äh, tahaksime mm, tähelepanu juhtida sellele, et äh, kes kõik on kaasatud sellesse ülekolimisse ja millised on selle kulud, et äh, praegu tegeleme väga ähm, äh, tähelepanelikult sellega DG Tütelliga ja mm, vali-, vastavate ametitega ja valitsustega, et ähm, see lõplik äh, kinnisvaraprojekt, mida meile loodetavasti tuletata, tutvustatakse märtsis, aprillis või varem, kõige varem, et vastavalt sellele, millised on olnud läbirääkimised ähm, koha peal, võtame teadmiseks äh, need, mida so-, asjad, mida soovivad institutsioonid ja need ametid on autonoomsed, aga me loomulikult osaleme aktiivselt selles protsessis, aitäh, härra esimees! aitäh, rohkem märkusi ei ole, proua raportöör, kas kõik on äh, ära öeldud ja õigesti öeldud? härra Tarand, palun! Uh, väga lühike kommentaar. ma olen nõus äh, meie alalise raportööri seisukohaga äh, hoonete poliitika osas, aga kui äkki raportöör saab äh, komisjoni käest üle küsida, et kui Moskvas on meil hoone, mida omab üks Küprose firma aa, me endiselt tegeleme Londoniga, okei okay.. ma mõtlesin, et me oleme sellega juba lõpetanud. ma olen alati natukene ajast ees, ütleb härra Tarand. tänu härra Tarandile saame täpselt äh, seitseteist kolmkümmend lõpetada ja alustada hääletusega ja sellele siis äh, hääletusele eelneb teie elektrooniliste seadmete test, nii et hääletus on alanud äh, simuleeritud hääletuse jaoks. Ah bon, c'est pas, ça marche pas là Oui, oui. C'est, c'est là. Ah oui. Donc nous avons 30, 30 euh, votants, mais... 30 hääletajat, 20 aga meil on äh, kakskümmend üheksa häält praegu, nüüd kolmkümmend üks äh, hääletajat ja kolmkümmend häält antud. üksteist on oma kaardi sisse pannud, aga ei hääletanud. ma siis järeldan, et, äh, et test andis tulemuse, et masinad toimivad La, les premiers votes vont intervenir. esimene hääletus puudutab siis proua Gardia Zaballi äh, raportit, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruannet. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks, vastu võetud neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, kes on vastu, e-, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, kaheksa, üheksa ja kümme, mis on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud üksteist, kaksteist ja kolmteist on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist, kes on poolt, vastu, vabandust, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut seitseteist hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist häält vastu, kolmteist poolt. muudatusettepanek kaheksa, seitseteist on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, siin on kahtlusi, hääletame elektrooniliselt muudatusettepanekut kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, kolmteist häält poolt, kaheksateist vastu. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kakskümmend viis, hääletus alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud seitseteist häält viieteistkümne poolthääle vastu. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Econ kaksteist, seda katab muudatusettepanek kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, kontrollime, sest kõik ei tõstnud kätt. Äh, kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. meil on üks Rahvapartei hääletaja ülearu parem oleks, kui üksteist ähm, loobuks hääletamisest. aitäh. hääletamine lõppenud. muudatusettepanek on äh, heaks kiidetud, seitseteist häält poolt, kaksteist vastu. tegemist oli muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, nüüd kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, ma arvan, et see on heaks vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine on alanud, hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend kaks. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud äh, seitseteist kuueteistkümnenda vastu kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, kaheksateist häält kuueteistkümne vastu. ja Econ kümme, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. mu Econ viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Regi seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksateist häält kuueteistkümne vastu see oli muudatusettepanek kolmkümmend viis. Econ üksteist, seda katab muudatusettepanek kolmkümmend viis ja muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse on tagasi võetud, Econ üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud muudatusettepanekut kolmkümmend kaheksa kattis EKONi üheksas muudatusettepanek. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm, mis on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ta-, äh, heaks kiidetud ähm, nelikümmend neli, seda katsid eelmised, äh, kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kompromiss üks on vastu võetud. Econ viisteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. Econ kakskümmend viis, seda katab äh, eelmine muudatus, et kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. EKOn kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend üheksa. hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kolm vastuhäält, kümme poolthäält, kuuskümmend neli, kes on poolt kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. seda ei ole vaja hääletada, sellepärast et kuuskümmend üks võeti vastu. kuuskümmend kaks, seda kattis muudatusettepanek kuuskümmend kolm mida ise kattis eelmine muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, seda polnud samuti vaja hääletada. Econ üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus alanud hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üheksa, hääletamine lõppenud, vastu võetud kaheksateist häält kuueteistkümne vastu. kuuskümmend kaheksa on mm, kaetud, seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, keskkonna seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend, äh, seitsekümmend kolm, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks, kes on poolt, seda ei ole vaja hääletada, sellepärast et eelmine läks läbi. Econ kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. seitsekümmend neli kahes osas ja hääletame ainult viimast osa. kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks, teine osa e, jääb ära. seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, ma arvan, et äh, vastu võetud, aga kontrollime. elektrooniliselt e, äh, hääletus alanud. hääletamine lõppenud kakskümmend üks häält äh, poolt, kolmteist vastu. palun tõstke korralikult kätt. seitsekümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ma arvan, et vastu võetud, seitsekümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, kes on vastu ah, seda ei ole siiski vaja hääletada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ma arvan, et äh, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus alanud. hääletan muudatusettepanekut kaheksakümmend hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksateist häält kuueteistkümne vastu. kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu? Pa-, äh, küsin uuesti, kes toetab muudatusettepanekut kaheksakümmend üks? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. kaheksateist poolthäält, kuusteist vastuhäält. kompromiss kolm. kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt kompromiss kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, kuusteist poolthäält, seitseteist vastuhäält. ja panen hääletusele muudatusettepaneku kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, see ei ole eriti selge, nii et hääletame elektrooniliselt muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksateist häält kuueteistkümne vastu, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, kontrollime muudatusettepanekud kaheksakümmend seitse, elektrooniliselt hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud kuusteist poolthäält, seitseteist vastuhäält, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu. ja jälle jätsid paljud käed tõstmata, nii et äh, küsin uuesti, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vahe, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, era-, vastu mm, võetud EKOn kolmkümmend, seda ei ole vaja hääletada, see on kaetud kaheksakümmend kaheksa poolt ja kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend on identsed, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt ka muudatusettepanekut kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend. hääletus on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolthäält, kuusteist vastuhäält. üheksakümmend üks, seda ei ole vaja hääletada. üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kui üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, arvan, et heaks kiidetud. kontrollime kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend kolm. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält, viisteist poolthäält. üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend viis, hääletus alanud. hääletamine lõppes, tagasi lükatud üheksateist vastu häält, viisteist poolt häält, üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kõik ei tõstnud kätt, nii et kontrollime elektrooniliselt. üheksakümmend seitse hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud üheksateist poolthäält, viisteist vastuhäält. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada koos suurel, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm, sada neli, äh, neid küttis eelmine muudatusettepanek, sada viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Econ kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sest kõik ei tõstnud käsi. sada kümme, hääletus alanud. hääletamine lõppes vastu võetud üheksateist poolthäält, neliteist vastuhäält, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist ja sada kolmteist on identsed, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime kontrollime muudatusettepanekuid sada neliteist, sada kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolthäält, viisteist vastuhäält. sada kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist, kes poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt vastu. kontrollime, sest ei tõsta kätt. Äh, elektrooniline hääletus algas sada üheksateist. hääletamine lõppes tagasi lükatud üheksateist vastuhäält, neliteist poolthäält, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Eikon kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd hääletame EKOn kaks muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Econ neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kõik EKONi muudatusettepanekud kuus, seitse, kaheksa, kolmteist, seitseteist, kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga kakskümmend üks, kakskümmend kolm, kakskümmend seitse plokina, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja nüüd äh, regi üks, kaks, kolm, neli ja kuus plokina, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja kogu hääletus, kogu tekst muudetud kujul, elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, kes on poolt? kes on vastu? <laughs> esimees vabandab hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolthäält, kolm vastuhäält, üks erapooletu. palju õnne raportöörile Eider Kardiasa-Palrubialile. Alors maintenant, nous avons... nüüd järgmine raport Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, see langes ära sest üheksa võeti vastu, kümme poolt, sama lugu, kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, langes ära, sest üksteist võeti vastu kaksteist samuti, viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt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 minu meelest tulemus on sama kui enne, tagasi lükatud. ja nüüd tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne viie poolt, kuue vastu ja kolme erapooletu häälega. ning palju õnne raportöörile E, Euroopa poolaasta on oluline ning suur aitäh, et seda raportit toetasite. järgmisena Esteban González Ponsi raport. meie kaitsekulutuste e, projekti kohta sada kaks, eh, eh, sada kakskümmend neli, kolmkümmend kuus on tagasi võetud, kuuskümmend üks samuti. nii et eh, muudatus kaksteist kõigepealt, kes on poolt ja vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud no oleksime võitnud äh, aega, kui oleksite poolt hääletanud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. Äh, vabandust, see on ära tagasi, tagasi võetud kompromiss üks, vastu, erapooletud. Äh, see on vastu võetud muudatus vabandust, kompromiss kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli, üheksakümmend viis tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt vastu, ära, ära, ära, langes ära. järgmisena hääletame plokina üheksakümmend kuus kuni sada. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muud, muudatus sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks on tagasi võetud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmteist poolt, kakskümmend vastuhäält. see oli sada neli, sada viis ja sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis plokina äh, kuni sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuusteist vastu, viisteist poolt, häält kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, viis on vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. Äh, tulemus on segane, kontrollime elektrooniliselt. sada kolmkümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üks vastu, kaheksa poolt häält, tõstke korralikult kätt. sada nelikümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse on tagasi võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. Pardonnez-moi, je n'avais pas la bonne liste. hääletusnimekiri ütleb esimees sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kõik hääled ei, kõik käed ei tõusnud, äh, kontrollime, hääletus on alanud. no. hääletus on lõpp. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, eh, vastu võetud ja eh, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist plokina, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt? ja kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu vastu võetud, muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt ja vastu ja erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. palun, me saaks kiiremini teha, kui te suvatseks kätt tõsta. ja kui ka mina olen piisavalt tähelepanelik, ütleb juhataja enesekriitiliselt. E, kakskümmend kaheksa langeb ära, kakskümmend üheksa on samuti ära langenud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus võeti tagasi, kolmkümmend seitse. kes on poolt? langes ära. langes ära. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt ja vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, era-. seda ei ole siin tulemuste üle kerge mõista, kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja suure häälteenamusega tagasi lükatud nelikümmend poolt. Äh, kes on poolt, kes on vastu ja kes on erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt ja kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss neliteist, kes on poolt ja vastu, vastu võetud. nelikümmend kuus. kes on poolt, kes see langes ära? sada kolm on tagasi võetud, nelikümmend seitse samuti ja nüüd äh, siis äh, nelikümmend seitse, kaheksa tagasi lükatud. ja nüüd siis nelikümmend üheksa langes ära, viiskümmend, kes on viiekümnenda poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks äh, langes ära, viiskümmend kolm. hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. viis, kompromiss viisteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, e, e, muudatus kuuskümmend kaks langeb ära, vabandust, ütleb esimees, tõepoolest kes toetab kuutekümmet kaht, kes on vastu, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud, kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, neli on tagasi võetud, seitsekümmend üks kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend, seitsekümmend kaks langeb ära, seitsekümmend kolm samuti, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd tekst muudetud kujul. nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tekst on vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kümme vastuhäält. palju õnne, härra Gonzales Pons. La section trois. ja nüüd äh, kolm, äh, eelarve kolmas jagu, sinna ei ole elegant ettepanekuid tehtud härra Kaier ja kolmanda jao kohta ehk siis aasta lõpu ülekanded. Teil on sõna. suur tänu, kallid kolleegid. tõesti, tegemist on nüüd viimase ülekandega, mis puudutab eelmise aasta eelarvet ja seega siis mina kui raportöör vastutan selle eest. ja praegusel ajal jaanuarikuus ei ole see tegelikult mitte mingi erakorraline ülekandmine. tegemist on tegelikult positiivse uudisega. me oleme alati kritiseerinud, et äh, tõukefondide programme ei lükata käima, nüüd on aga väga paljud programmid, eriti just Maaelu Arengufondist, Äh, saanud alguse, on esitatud arved äh, ja komisjon peab tegema väljamakseid. Äh. nii et see on kõik väga hea. siis on siin ka Frontexi puhul olnud muudatusi. Frontex ei olnud võimeline nii kiiresti töötajaid tööle võtma, kui me oleks soovinud. see puudutas muidugi ka Euroopa Liidu otsuseid ja peale selle kuulsin ma ka, et euro äh, kurss sloti suhtes ei ole väga atraktiivne ja see on endaga probleeme kaasa toonud, nii et kõik on vägagi põhjendatud taotlused äh, ja vägagi selged taotlused ja sellepärast ma teen ettepaneku nende ettepanekute poolt hääletada. esimees räägib ilma mikrofonita kas te soovite sõna veel kommenteerimaks seda aasta lõpu ülekannet, mis on üsnagi pretsedenditu? aitäh mulle sõna andmast. aasta lõpu ülekanne on äh, äh, finantsmääruse artiklis sada seitsekümmend üheksa ja see annab komisjonile võimaluse eelarve äh, eest vastutavale institutsioonile teha ettepanekuid kõikidest komisjoni eelarvejagudest ülekandeid teha, kui on tegemist jagatud vastutusega, nii et tegemist on ühesuunaliste ülekannetega ehk siis otsesest vastutusalast jagatud vastutusalasse. me nüüd oleme teinud äh, ettepanek üle kanda viissada kuuskümmend kaheksa miljonit, ma tooksin välja need kolm kõige tähtsamat äh, ülekandeallikat. kõigepealt äh, sada viiskümmend miljonit, äh, mis äh, kõige halvemas olukorras olevate inimeste fondist üle jäi, me nimelt saime liikmesriikidest alguses makseid vähem kui eeldatud, siis kaheksakümmend kuus miljonit, mis võiks tagasi maksta EU-LISA agentuuri eelarvesse ja seda sellepärast, et õigusliku aluse vastuvõtmisega oli viivitusi ja seega oli vaja selle ameti eelarvest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal teha vähem väljamakseid ja kolmas suur osa puudutab sada viit miljonit, mida ei olnud Euroopa Liidu eelarvest vaja. see puudutab Aafrika rahastut ja põhjus sellele on järgmine. nimelt eelmise aasta lõpus täiesti ootamatult, see on muidugi hea uudis, Aafrika rahastu sai suuri makseid liikmesriikidelt ja, ja seega ei olnud enam Euroopa Liidu eelarvest vahendeid vaja üle kanda, sellepärast et liikmesriikide ootamatud maksed katsid äh, ülejäänud aasta vajadused ja siis on veel väikseid summasid äh, kokku viiekümne kaheksanda eelarverealt, neid ma ei hakkaks äh, üksipulgi selgitama. nii et kokku viissada kuuskümmend kaheksa miljonit. Äh, siin on Maaelu Arengufond, mis ei kasutanud vahendeid ära, taotlused, mis me saime liikmesriikidest kolmandas kvartalis Maaelu Arengufondi kohta, olid palju kõrgemad kui komisjoni kõige optimistlikumad äh, prognoosid, mis oli muidugi jälle hea uudis, sellepärast et äh, programmid, äh, et programme täidetakse nüüd täiskiirusel, nii et me teemegi sellepärast ettepaneku need, see ülekanne teha Maaelu Arengu Fondi selleks, et komisjon saaks maksmata arved välja maksta. aitäh! on jälle raporti pöördus-, poolt, poolseid selgitusi, siis äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, üks vastuhääl, äh, siis ähm, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve eh, eh, härra Muressoni raport, võimalikud ümberpaigutamised. aitäh, siin me võtsime kaks muudatust vastu rakenduskavale. esimene muudatus Euroopa Parlamendilt eh, kolmkümmend kaks personalirühma sooviti üle viia nii-öelda passarelli meetme kaudu selleks, et neist saaks alalised ametnikud. tegemist on ajutise meetmega Ehm, ja üheksa kuu jooksul tuleks see menetlus siis edukalt lõpetada, see eelarvet ei mõjuta, see tuleb finantsmääruse artiklist viiskümmend, nii et tegelikult ei olekski vaja selle üle hääletada, aga siiski teen eelarvekomisjonile soovituse hääletada selle poolt. siis Kontrollikoda on vastu võtnud ka oma kava, nad soovivad ühe AST ametikoha, äh, AST üks ametikoha muuta AST viis C murd üheks. Äh, see puudutab siis Luksemburgi ja seda, et väga raske on sinna kandidaate äh, saata ja kui tuleb AST üks murd C viis koht, siis võib-olla peaks olema kandidaadi leidmine lihtsam ja lõpetuseks need kaks ülekannet äh, Euroopa Kontrollikojalt kolmsada tuhat eurot soovitakse ametnike, ajutiste ametnike eelarverealt välja võtta ja panna siis ülejäänud ametnike ja välisametnike eelarvereale ja seega Kontrollikoda saaks äh, parandada hoonete turvamist julgeoleku eest vastutavate isikute töölevõtmisega, siis on veel kolm äh, turvameest, kellest äh, üks on pikaajalisel haiguslehel ja kaks on teistesse ametitesse üle viidud. jällegi toetame seda taotlust, sellepärast et äh, tegemist on siiski julgeoleku küsimusega. aitäh, härra raportöör. kas äh, keegi soovib midagi küsida? härra Dupree, palun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 pas connecté. Oui, il faudra faire la démarche inverse. miks seda vaja teha on, ma ei äh, tunne neid menetlusi hästi, ma ei saa aru lihtsalt um.. tegemist on tehnilise küsimusega, ka mul oli natukene raske sellest alguses aru saada, aga meile kinnitati, et üheksa kuu pärast see menetlus lõpeb nagunii <laughs> teinud mulle asja selgemaks. Uh, <laughs> esimees, võib-olla me küsiksime siis uh, administratsiooni käest, kas nad saaksid meile selle kohta rohkem informatsiooni anda. nii, eh, kui eh, kui soovite parlamendi eh, ametnikuna tegutseda, siis võib toimuda ülekandmine parlamenti ja hiljem äh, toimuvad äh, organigrammis äh, muudatused. Euh, palume siis parlamendi administratsiooni liikmetel sõna võtta, ma sain erinevusest aru tegemist on menetlusega, mis on üsnagi keeruline. tegemist on inimestega, kes tulevad parlamendi äh, töötajateks. aga mida kogu see jama tähendab, küsib härra Depree. no me mis eesmärk sellel kõigel on? et inimesed saaks tulla parlamendi, et inimesed, kui nad on äh, fraktsioonide kaastöötajad, nad ei saa äh, olla parlamendi äh, töötajad, hiljem nad aga saavad, aga mis eesmärk sellel kõigel on, et neil oleks ametipost? L'objectif. Vous allez comprendre l'objectif sest aru saate, ütleb esimees optimistlikult. härra esimees. see, mida te ütlete, eesmärk on see, et äh, fraktsioonide töötajad või ajutised äh, lepingutega töötajad võivad äh, läbida EBSO eksamid, et saada ametnikeks see tähendab seda, et on vaja nende inimeste jaoks äh, ametnikukohti, on ka selliseid äh, äh, Neid, kes on administratsiooni liikmed, selleks, et saada alaline koht, on vaja olla ametnik, seega alalist töökohta, see on üks osa ümberpaigutamisest, kui operatsioon on lõppenud, siis see on tegemist üsnagi äh, tehniline värk, kuid äh, eelarveliselt äh, ei ole see eriti oluline. seda ma oskan ainukesena öelda praeguses kontekstis. härra Depre, palun. No, si je comprends bien, mon interprétation initiale était. kui ma õigesti aru saan, siis minu algne tõlgendus oli õige, et äh, sellest on kasu ainult selleks, et äh, fraktsioonide töötajad saavad ähm, parlamendi töötajateks äh, ja neist saavad ametnikud c'est pour obtenir un titre seda tehakse selleks, et äh, saada ametnikuks ilma olemata parlamendi töötaja, parlamendi ametnik. nii et äh, tehakse selline kunstlik äh, operatsioon, ma arvan, et parlamendi administratsioon Ähm, teeks hästi, kui nad annaks meile rohkem dokumente, kui nad meile sellise raporti esitavad, sest see jätab mulje, et siin jäetakse osa asju ütlemata, aga ma arvan, et mehhanismi siin kirjeldati üsna hästi. härra Debre, äh, üks märkus veel, mis äh, võib-olla on siiski üsnagi naljakas alates äh, poole seitsmest ei ole meil enam tõlget, ütleb esimees. et vaja on, härra Depree, kas on asju, millest ei saa siin, millest ei tohi siin rääkida? vahel me küsime tõlke, tõlkidelt, et kas nad jäävad natuke kauemaks, et saaksime siin asju arutada. tahan siin lihtsalt äh, ühte asja öelda. härra esimees ütleb, et äh, tõlgid on siin juba alates poole kolmest, et võib-olla nad on veidi väsinud. aga teil on sõna, härra Depree. Äh, tõlgid on äh, kutsutud vastuvõtule pärast, nii et probleemi pole. Oui, vous avez la parole. Ja, dank u voorzitter. Ik zal het kort houden aitäh, teen lühidalt, äh, härra esimees, ma üritan ka sellest aru saada, ma saan aru, et tegemist on ajutiste töötajatega, kes saavad alalise koha. see tähendab seda, et institutsionaalse raha pealt läheme üle strukturaalsele rahale ja see puudutab eelarvet ja tõesti, see on väga segane lugu ja võib-olla meil oleks vaja siin nõuda selgeid vastuseid, aitäh. Monsieur le Président, Euh, ma ei ole seda kunagi tahtnud öelda, ma tahtsin lihtsalt aru saada, milles küsimus oli. nii et sellise populistliku jutuga ma siin nüüd küll äh, nõus ei ole. Euh, mulle tundub, et äh, asi on nüüd selge, et kas härra Ashworth ähm, võiks nüüd äh, Äh, uuesti seletada, et, äh, et poleks kellelgi kahtlusi hääletuse üle, hääletuse korral, härra Ashworth, palun. jah, kordan, see puudutas artiklit viiskümmend, mis äh, väga palju ei mõjutagi, aga mulle kinnitati, et need kohad luuakse praegu ajutise lepinguga töötajatele ja nad siis teevad selle passarell menetluse läbi ja siis nad äh, saavad äh, alalise töökoha ja nagu ma aru saan, äh, need inimesed on tegelikult passarelli taotluse juba teinud ja neist saavad siiski alalised ametlikud, aga tegemist on nii-öelda tehnilise protsessiga, mis tuleb läbi viia, aga pärast seda viiakse kohe nii-öelda nulli tagasi. tegemist on artikkel viiskümmend küsimusega ja kuna see eelarvet ei üldse ei puuduta, siis ma teen ettepaneku seda toetada en proposant de voter pour, vous nii et äh, teete ettepaneku, et hääletame poolt, ehkki, ehkki ütlete, et ei ole vaja üldse hääletada. et me ei hääletaks. vähemalt ma olen sellest nii aru saanud, ütleb härra Ashworth. et me ei pea iseenesest hääletama. me ei pea hääletama, aga me võime siiski märkusi teha. aga minu soovitus oli siiski see heaks kiita. jah, aga kui nüüd siin öö, ähm, siin läheb ju kõik kirja, mis siin öeldud on. Äh, nii et äh, olles nüüd saanud valgustust, siis eelarvekomisjon kiidab need ümberpaigutamise taotlused heaks Monika Holmaieril on sõna nüüd palun selleks, et rääkida hoonetest. nii, kallid kolleegid, meil on veel kolm hoonet. me räägime siin nüüd tõesti tegelikest kuludest, aga nendel hoonetel on ka mõte. kõigepealt Euroopa Välisteenistuse hoone, nimelt Belgia valitsus üüri KO viisteist hoone, üüri pikendamise KO viisteist hoone puhul lükkas tagasi ja see tähendab seda, et meil on vaja nüüd äh, üleminekuperioodiks uus hoone leida, kuni valmib suur neohoone ja ähm, kulud kokku siin on ümberehituskulud, mis teevad kõike natukene kallimaks kui enne ette nähtud, aga tegemist on proportsionaalsete kuludega, sest me võtame tõesti hoone, mis on juba olemas ja sada seitsekümmend üks tuhat eurot oleks see kulu, see näiteks äh, Austrias on see sada seitsekümmend kuus eurot ja meil on ümberehitamiskulud viissada kakskümmend üheksa tuhat eurot, nimelt äh, ja siis veel iga-aastased kulud kolmsada kümme eurot. kolm aastat äh, peaks see üürileping kehtima ja kui neohoonega midagi juhtub, siis on võimalik üürilepingut äh, pikendada. viis tuhat kakssada kolmkümmend kuus töötajat saaksid seal töötada ja just sellepärast äh, tuleb praegu ülemineku ajaks see hoone rentida, sellepärast et vana hoone lihtsalt ei ole enam meie kasutada. siis teine hoone, jätkan kohe. nimelt äh, praegune olukord on selline, et meil on kolm kontorihoonet äh, Kortenbergil ja nende seis on selline, et me peame sealt välja kolima ja meil on vaja ka paremaid kontoriruume selleks, et nende, nende korterite olukorda parandada, seal on praegu kuus tuhat seitsesada ruutmeetrit on ühe jaoks, siis teistel on seal kuus tuhat kakssada ruutmeetrit ja siis on veel üks keskus, kus on kaheksasada ruutmeetrit, äh, siis kaks tuhat ruutmeetrit veel ühel üksusel ja siis on veel väga palju erinevaid üksuseid, äh, mille ruutmeetreid proua Hoolmeier praegu ette loeb, aga tõlkidel neid numbreid ei ole ja sellepärast nad seda ei tõlgi. mit äh, 715 und IT-Sicherheit und andere Services mit 2400, das heißt, es ist das ganze kon-. see tähendab seda, et tegemist on terve kontorite koguga ja meie on, tegemist on siis julgeolekuga tegelevate inimestega, nad peavad uude hoonesse äh, kolima, me saame siis maksusoodustustega lepingu, see läheb ka vähem maksma ja kakskümmend üks aastat peaks olema siis üürilepingu kestusaeg. kolmekümnendal septembril kaks tuhat üheksateist antakse see hoone üle, aga kuna seal on vaja veel ehitustöid läbi viia, siis sisse saab alles kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus sisse kolida ning kokku on kaheksateist tuhat seitsesada kaheksa ruutmeetrit kasutada, viissada viiskümmend töötajat, kelle kontol oleks siis seal iga-aastane üürikulu oleks ilma maksuvabastusteta üle nelja koma kaheksa miljoni euro ja kahekümne üheks kuuks üleminekuajaks kuni kolimiseni äh, me saame maksusoodustusi ja esimesest äh, juulist kaks tuhat kakskümmend üks hakkame selle uue hoone puhul siis üüri maksma. ja ruutmeetri hind oleks siis seitsesada kakskümmend kuus äh, eurot igakuiselt siis kolmsada kuuskümmend iga-aastaselt kolmsada kuuskümmend tuhat, jah, ei ole kõige soodsam pakkumine, aga meil on neid kontoripindu vaja. ja tundub, et uus hoone kujuneb isegi natukene odavamaks, nimelt viis äh, miljonit nelisada viiskümmend tuhat läheb see maksma meile, vanad hooned olid äh, kallimad ja mis puudutab äh, üüride vähendamist, siis äh, olukord on päris hea ja äh, kõik turvalisuse nõuded on täidetud uue hoone puhul ja varasemate hoonete puhul see nii ei ole, sellepärast ma teeksin ettepaneku, et toetame seda. ja ma võtaksin kõigepealt need kaks või kas ma räägiksin kohe ka Moskvast, kuigi see on täiesti eraldiseisev projekt? meil on veel neli minutit. jah, hästi kähku siis ka Moskva, tegemist on väga huvitava hoonega, härra Tarandit huvitab see eriti. praegu oli olukord selline et meil oli seal üks kasutamata korrus, sellepärast et äh, personali oli Moskva hoones vähem vaja. tegemist on siis residentsiga Moskvas saatkonnaga. ütlen nüüd lihtsalt, et äh, kuna hoone oli lutikaid täis, siis pidi suursaatkond sealt lahkuma ja oli väga tähtis, et nad sealt hotellihoonest nüüd välja saaksid ja korraliku hoone saaksid ja sellepärast tuleb meil võimalikult kiiresti otsustada, sest sellise olukorraga ei saa jätkata mitte ainult sellepärast, et tegemist on hotelliga, vaid üleüldiselt, et kogu see olukord, et nad on seal ühel hotellikorrusel, et see ei ole tõesti see, mida me kujutame endale ette Euroopa Liidu suursaatkonnana. ja sellepärast tuldi suurepärasele mõttele, et tehakse ümberehitusi, et ei hakata uut hoonet otsima ja sellepärast nüüd seda kõige viimast korrust ehitatakse ümber ja üritatakse nii suursaatkonda sinna paigutada kui ka siis äh, leida ruumid äh, personali jaoks. mis puudutab lepingu lahtiütlemist, äh, siis ka need tingimused on paika pandud ja kulud vastavad sellele, mis äh, Moskvas hoonete eest makstakse, ma tõesti palun toetada seda ettepanekut, sellepärast et nii suursaadiku kui ka suursaatkonna jaoks olukord on praegu tõesti väga õudne. ja ma leian, et äh, suursaatkonnal, äh, suursaadikul peaks olema ka võimalus oma tööd teha nii, et teda äh, alaliselt pealt ei kuulataks ja et see info siis ei jõuaks äh, sinna, kus, kuhu ta ei peaks jõudma, nii et palun toetada seda ettepanekut. üür on kaks koma kolm üheksa kaks äh, miljonit ja kogukulud aastaks kaks tuhat üheksa on kaks koma kaheksa kaheksa neli äh, ühikut kõneleja ei nimeta ja Ahveti komisjon on tõesti palunud, et me selle küsimusega tegeleksime, sellepärast ma palun seda toetada. Merci infiniment. Donc quatre avis favorables qui pourrait peut-être faire l'objet d'un vote unique. suur aitäh, eh, härra Tarand. Thank you, Mr President, thank you, raportöör. I just have one. aitäh, esimees, mul on lihtsalt üks küsimus. ma ei ole nende argumentide vastu, et välisteenistusel peaks olema korralikud hooned, aga kui ma vaatan seda lepingut, siis kas meil on mingitki võimalust küsida infot, lisainfot selle kohta, kes need Äh, Küprose direktorid on Fjodor Kirgojalis ja Gabriela Lazaridou, kes omavad neid hooneid Moskvas või kas on tegelikult ka mingi tegelik omanik olemas ja ja võib-olla me peaksime välja selgitama, kes on tegelik omanik? tõlkemeeskond lõpetab töö ja tänab oma kuulajaid. Also wäre sinnvoll, wir würden das oberste Stockwerk wenigstens nutzen.